et ja nüüd me läheme edasi üheminutiliste kõnedega. alustaksime proua Sabors, kas teil on aega üks minut? suur tänu, proua president. mina tahaksin kasutada seda võimalust ning rääkida eh, uutest eh, rändlustasudest, mis on nüüd väiksemad. niisugune, eh, niisugune määrus ei oleks kunagi jõustunud, kui ei oleks olemas Euroopa ühisturgu see on suurepärane näide nendest meetmetest, mida on võimalik teha, kui kõik Euroopa institutsioonid töötavad käsikäes ja niimoodi võidavad kõik Euroopa kodanikud. aga meie kodanikud on kritiseerinud sageli meie institutsioone. ja me peame lihtsalt vaatama igapäevast, kuidas lahendada igapäevaseid probleeme, mitte pidada eh, mõttetuid eh, arutelusid. härra Hidalgo. daamid ja härrad. mina tulin teie ette, olles eelnevalt kohtunud eh, kaevuritega, kes praegu marsivad eh, Madridi poole. Hispaania valitsus ei kuula, mida ütlevad eh, kaevurid. oluline on see, et me ei unustaks, et on öeldud, et meie eh, maa väärtusi esindavad kõige paremini eh, just kaevurid, sest nemad suudavad osutada vastupanu. ei tohi unustada, et just kaevurid alustasid vastupanu fašistide vastu ning eh, just eh, tänu nende toetusele said liberaalid eh, astuda neid olulisi samme. Eh, osa nendest on muutunud sümboliks. Euroopa Parlament peaks toetama kaevurite ettevõtmisi. suur tänu, härra Hidalgo ja järgmine kõneleja on Kristjan Pusoi Euroopa Parlamendis on arutatud ähm, direktiivi, mis puudutab läbipaistvust ning see võimalu, võimaldab mul rääkida äh, ravimipoliitikas, see on oluline, kui me äh, tahame turule tuua uusi ravimeid. aga kui hinnad on eh, kindlaks määratud ravimitele, siis võib see mõjutada väga oluliselt inimeste juurdepääsu ravimitele. praegusel hetkel Rumeenia valitsus on püüdnud eh, heastada eh, seda, mis on, seda halba, mis varematel, varasemal ajal on tehtud endine valitsus võttis vastu mm, maksu, mis eh, eh, ei lasknud eh, tuua Rumeenia turule uusi ravimeid. kõnelejad katkestatakse ja nüüd on sõna härra proua Mirandal. suur tänu, meie tahaksime avaldada muret selle üle, mis juhtus Paraguay presidendiga, kes valiti eh, ametlikult. Äh, Paraguay kongress asendas presidendi eh, konservatiivse eh, jõud on seal võimul ja pärast kahekümne nelja tunnist äh, võimulolekut, eh, ta kõrvaldati võimult. niimoodi asjad ei tohiks käia, me peaksime eh, näitama üles demokraatlikud tahet ja eh, Paraguay rahvas tahtis, et toimuks nende riigis muutus, sellepärast et nad kannatasid diktatuuri ees. praegusel hetkel on toimunud riigipööre, mille viis läbi parlament ja ma arvan, et me peaksime avaldama arvamust selle kohta, mis juhtus Paraguay eh, õiguspäraselt valitud presidendiga. me tahame öelda, et mitte eh, eh, Lugo ei ole praegu löögi all, vaid löögi all on demokraatia. ja nüüd ma annaksin sõna härra Tšantefilidesele äh, ma tahaksin juhtuda teie tähelepanu, proua president. Euroopa Liidu ja Türgi vahelisele lepingule, mis puudutab tagasisaatmist. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on seisnud ühisrindena eh, selle, eh, selle lepingu eh, rakendamisel ülemkogul juunikuuses öeldi, et on vaja suurendada Eh, koostööd Türgiga eh, siseasjades ja eh, et nüüd on Türgi valmis seda lepingut ellu viima ja see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, kaasa arvatud ka Küprost. aga mikspärast saab Türgi kolmandate riikide suhtes kolmeaastase perioodi eh, seda mitte rakendada. ma arvan, et niimoodi me õõnestame eh, Euroopa Liitu. ja eh, Euroopa Liit on ju sõlminud niisugused lepingud teiste riikidega, mis kohe jõustusid. Äh, äh, härra Patten, palun Äh, nüüd on ilmnenud, et Ühendkuningriigis äh, võib-olla toimub äh, Euroopa Liidu üle referendum, aga me ei tea, mis, millal või mis on küsimus, küsimus aga ei ole, kas Suurbritannia peaks lahkuma Euroopa Liidust, seda on sellepärast, et härra Cameron ei tea, milline Euroopa Liit tulevikus välja näeb, aga meie siin teame, need siin, kes me oleme mõlemal argumendi poolel, teame, et kavatsuseks on Euroopa Ühendriigid, ühtne riik Eurotsooni kriisi kasutatakse selleks, et äh, saavutada finants- ja majandusjuhtimist ning täielikku poliitilist integratsiooni. ainuke inimene, kes ilmselt ei saa sellest aru, on David Cameron. Ühendkuningriigis Sõltumatuse partei saab talle selgitada täpselt nii, nagu me selgitame seda temaga vali-, ka tema valijatele. ainuke referendum, mida Briti inimesed tahavad, on otsene küsimus selle kohta, kas me peaksime jääma Euroopa Liitu või lahkuma ja me tahame seda pigem kiiresti kui venitades aitäh, härra Patten. härra Segedi, palun. aitäh, tahaksin võtta sõna ühe äh, väikse kogukonna küsimuses Ungaris Onodist. me oleme Ungaris väga uhked selle äh, Borsodi äh, maakonna asunduse üle, sest et kolmsada aastat tagasi oli meil Onodis üks äärmiselt oluline parlamentaarne sessioon ja nüüd juba kuussada aastat äh, on seal linnas toimunud laat, väga kuulus laat. Äh, Onod, see on olnud Türgi okupatsioon, Habsburgid ja isegi aastakümned kommunistliku okupatsiooni, aga kas Euroopa, Onod elab üle Euroopa Liidu? ma viitan siin äh, kuulujuttudele, mille järgi Euroopa määrust ei järgi äh, see Onodi laat ei ole vastavuses Euroopa Liidu reeglitega. palun, et ei ohverdaks Onodit sellel vabakaubanduse altaril. pidage meeles, et Onod on koht, kus paljud väikekauplejad saavad tulla kokku, äh, põllumehed saavad tulla kokku kaupa vahetada. palun kaitseme selliseid kogukondi nagu Onod sellest oleks väga kasu Euroopa Liidule tervikuna. aitäh, härra Bakovski, palun. tundub, et teda ei ole, härra Sikerski sellisel juhul. aitäh. esiteks tahaksin ma öelda, kuivõrd nauditavad olid Euroopa meistrivõistluste, jalgpalli meistrivõistluste finaalkohtumised. see on üks suuremaid sündmusi, mille poole olen kunagi korraldanud ning meil oli väga hea meel olla meistrivõistluste kaaskorraldajad. uus vaim tekkis Poolas, mitte ainult spordi mõttes, mitte ainult sellepärast, et Poola ja Ukraina äh, Äh, nii hästi selle väljakutsega hakkama said, äh, tervitasid erinevaid äh, jalgpallitoetajaid suurepärase korraldusega. ma arvan, et fännid väga austasid ja hindasid ka meie korraldust, seda, kuidas me need vastu võtsime, täna, tahaksime tänada teid selle eest, et et äh, meile usaldati selline projekt, tahaksime tänada ka Euroopa Liitu nende toestuste eest, mis võimaldasid meil parandada oma infrastruktuuri, meie tee- ja maantee infrastruktuur, raudtee infrastruktuuri. Äh, see on infrastruktuur, millest meil ka tulevikus kindlasti väga palju kasu on äh, pro-, kas tikk palun, kas tekst palun? aitäh, äh, proua juhataja, äh, homme on meil debatt akta üle, täna tahaksin aga tõstatada ühe väikse, kuid olulise küsimuse, mis puudutab sedasama teemat. viitan siin härra De Guhti avaldusele, mille ta tegi kolmapäeval, kahekümnendal juunil kaubanduse kontekstis. ta ütles, et kui me hääletame selle vastu, enne kui Euroopa Kohus oma otsuse teeb, võin teile öelda, et komisjon jätkab hetkemenetlust, jätkame ka seda kohtuasja, oleme sellele protsessile pühendunud ja kui te hääletate selle vastu, siis see ei peata äh, kohtuasja käitlemist. mulle tundub, et esiteks äh, see äh, läheb vastuollu aluslepingu põhimõtetega ja see on äh, ka vastuvõetamatu, et parlamenti niimoodi põlastavalt koheldakse, see läheb vastuollu demokraatiaga ning äh, suhtub põlastavalt ka kodanikesse, keda meie esindame. sellega on kõneaeg läbi, aga ilmselt teie jutu sisu jõudis siiski edasi. aitäh, proua Kasteks, härra Kelly, palun! tahaksin kasutada hetke selleks, seda minutit, et me saaksime keskenduda suurepärasele tööle, mida on teinud äh, õpetajad algkoolides, äh, ekoskoolides, mis on seotud roheliste koolide programmiga selle pro-, selles programmis õpivad õpilased kliimamuutuste kohta ning nad õpivad hindama ja austama keskkonda ja on väga üllatav, kui palju saavad need õpilased informatsiooni antud teemade kohta. oluline on neid koole tänada, tänada õpetajaid äh, seal koolides ning soovitan, et parlament äh, austaks äh, seda tööd ja neid õpetajaid, kes teevad seda tööd suuresti vabatahtlikult. Nad on meie tänu ära teeninud aitäh. Äh, proua Costello, palun. aitäh, proua juhataja, Euroopa äh, Ülemkogu äh, eelmise nädala otsus riigivõlgade kohta on väga teretulnud. Iirimaal on olnud ebavõrdne koorem, sest et pangandussüsteem kukkus kokku ja kohalikud inimesed ei ole selles ju süüdi, aga nemad peavad nüüd maksma kinni eba, vastutusvõimelised otsused, mis on tehtud nende nimel nüüd äh, me saame tulla välja, Iirimaa saab tulla välja Troika programmist ning äh, loodetavasti suudame kiiresti ka turgudele tagasi tulla. ja see oli ka lootus, kui äh, Iiri inimesed hääletasid stabiilsuskokkuleppe poolt kolmekümne esimesel mail, aga oleme siiski kuulanud neid, kes olid ei hääle poolt. kui aga ei hääl oleks valitsenud, siis ei oleks see kõik võimalik, aga hetke keskendumine pangandusliidule ei tohiks äh, meid ajutada, kõrvale juhtida sotsiaalset dividendi laskmiselt, äh, investeerimispakett, äh, lisavahendid Euroopa investeerimispangale, projektivõlakirjad, see on teretulnud, sest et see rõhutab kasvu ning avalikke investeeringuid. järgmine samm peab olema sotsiaalsete investeeringute pakt, mis võimaldab meil saavutada õiglasema ühiskonna eesmärke. proua Bilbao, palun aitäh, proua juhataja. härra volinik, tervitaksin kokkulepet, mille Euroopa tippkoht-, ülemkogu see nädalavahetus saavutas selleks, et eurot päästa, aga tahaksin pöörata ka probleem, tähelepanu probleemile, mis puudutab Euroopa regioone Luksem-, mis on vastavuses Luksemburgi kohtute kriteeriumile, rahanduslikult sõltumatud. mina tulen sellisest piirkonnast. Baskimaa, kolmkümmend aastat oleme tänu sellele toetanud reaalmajandust, rahvusvahelistumist, majanduse innovatsiooni ning sotsiaalset turumajandust. kolm aastat tagasi näitasime me seda, et meie arved on tasakaalus Äh, oleme kritiseerinud riiki, meil on olnud teistsugune poliitika, tulemused on kõigile teada, nüüd on aga oht, et meie kolm, kolmkümmend aastat pingutusi satub ohtu ning seda me ei ole ära teeninud. meie ettevõtted on äärmiselt prestiižikad, nad üritavad leida lahendusi, äh, Euroopas on teatud paradoks ja selle nimi on territoriaalne pinge, me tahaksime, et sellele pöörataks tähelepanu. Nikos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 jah, nõukogus olid huvitavad arutelud selle üle, et mida annab ära teha tervishoiusektoris aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja üks tervishoiupoliitika peamisi aspekte on tagada kõikidele kodanikele juurdepääs tervishoiusüsteemile, aga meil Kreekas tervishoiusüsteem laguneb koost. ja minu riigi ametivõimud leiavad, et väga raske on nüüd käigus hoida põhilisi tervishoiuteenuseid jätkuvalt kolmkümmend protsenti rohkem on haiglateenuse vajadajad, aga samas vähendatakse investeeringuid, vähendatakse personali haiglates ja suured elanikkonnarühmad paraku on nüüd lausa välja jäänud tervishoiusüsteemi teenuste alt härra Barroso saatis hiljuti kirja, kus ta kutsub üles samme astuma, arvestades väga tõsist olukorda, mis meil on välja kujunenud. kõigil on Kreekas õigus inimväärsele elule ja väärikale elule ja preventiivsele eh, tervishoiule ja ravile, aga ma arvan, et on vaja memorandumi sõnumid üle vaadata ja tingimused üle vaadata. härra Paška ma tänan. president, kallid kolleegid. Venemaa Duuma parlamentaarne komitee, eh, kes tegeleb vähemustega. Eh, kas te kujutate ette, et nad läheksid Lätisse või Gruusiasse kohale ilma informeerimata nende suveräänsete riikide kohalikke võimusid ja korraldaksid seal mingi ametliku Äh, miitingu, kus nad äh, siis räägivad, kuidas tuleks vähemusi kaitsta, kas Lätis või Gruusias. mis te arvate, kas see on jama, mis ma räägin, paar päeva äh, tagasi Ungari parlamendikomitee, ilma et oleks Slovakkia ametivõimusid ähm, informeerinud, korraldasid provokatiivse miitingu Slovakkia territooriumil. Ungari saadikud salamisi äh, rentisid omale ülikoolis ruumi ja tulid sellesse akadeemiasse ja rääkisid seal, mida Slovakkia valitsus peab ära tegema ungarlaste heaks, kes elavad Slovakkia territooriumil. kas nad on tõesti siis unustanud ära, kuidas rahvusvahelised suhted on korraldanud, et tuleb informeerida ametivõimusid, katkestatakse? doamnelor și domnilor järgmine sõnavõtja. Vadim Tudor, meil on kakskümmend kuus sõltumatut riiki ja üks koloonia äh, Euroopa Liidus, see koloonia on Rumeenia ja see ei ole lihtsalt koloonia, vaid nagu Ameerika koloonia, kus luurekeskagentuuri äh, agendid on orjapidajateks ja nad tahavad äh, selle riigi väärtusi röövida maagaasi, uraani, kulda, teiseks tahavad nad rumeenlased sunnida alla kirjutama lepinguid, et me ostaksime nelikümmend kuus lennumasinat ja lõpetuseks tahavad nad Venemaa vastu suunatud raketitõrje eh, kilpi meile paigutada. ja nüüd viimane samm oli kohalike valimiste ajal üle üheksasaja luure keskagentuuri agenti olid kaasatud selles, et valimispettust, manipuleerimisi korraldada. proua Vlasikova-Benova saab sõna. ma tänan, kallid kolleegid praegu Euroopa Liidus igal liikmesriigil on tohutud väljakutsed, seda äh, rahanduses, poliitilisel areenil, sotsiaalsed pinged ja praegu on väga tähtis, et liikmesriigid tegaks, teeksid tihedat koostööd ja et neil oleks kõige paremad äh, suhted. on vaja kokku leppida, kuidas ühiselt edasi tegutseda Euroopa Liidus ja ma toetan kolleegi e, ja olen väga mures sellepärast, et Ungari parlament käitus just nii, nagu ta käitus Slovakkia vabariigi suveräänsel territooriumil ja see on hukkamõistu pälviv samm. Slovakki valitsus teeb kõik, et oma naaberriikidega kõige paremaid suhteid arendada ja ma olen kindel, et ka Ungari peaks sedasama tegema. ma tänan, proua Ojuland. <laughs> aitäh, proua president, minu eelmise nädala Washingtoni visiidi eesmärgiks oli kohtuda mõlema partei esindajatega nii esindajate koda, kojas kui ka

Eh, ettepanek eh, on eh, väga sarnane sellele mis on praegu teoksil ameerika ühendriikides ehk teisisõnu kehtestada nendele vene kõrgetele ametnikele kes on seotud korruptsiooniga inimõiguste rikkumistega või organiseeritud kuritegevusega nagu näiteks la klujevi grupi liikmed kes vabalt endiselt liiguvad meie euroopa liidu territooriumil või ka mujal ringi kasutavad korruptiivset raha nende suhtes sanktsioonid doamnă președinte mă văd obligată să protestez hmm. e, proua president meie protesteerime nende kuritarvituste vastu mis on toimunud e, rumeenias hmm, eriti mida on e, ellu viidud julgeolekuvõimude poolt, need on suunatud praeguse valitsuse vastu Need instrumendid on kasutusel selleks, et takistada praeguse valitsuse tööd. konstitutsioonikohus on blokeerinud eh, peaministri praeguse hetke töö. me näeme, et inimesi eh, aetakse taga, eh, neid eh, eh, ahistatakse tegemast oma tööd, see puudutab politseinikke, see puudutab mm, arste. tegemist on kampaaniaga, mille on korraldanud institutsioonid presidendi juhtimisel ja neid toetab ka Rahvapartei, olles vastu demokraatiale kümnenda eh, juuni eh, kohalikud valimised on näidanud, et poliitika elu on muutunud, see muutus puudutab vajadust, et saada aru, kuidas demokraatiat on väänatud viimastel aastatel. meil on hea meel, et Euroopa Parlament on lükanud tagasi populistlikud ja demagoogilised äh, Eh, katsed parempoolsete poolt mm, panna eh, Rumeenia demokraatia olukord parlamendi päevakorda. Eh, demokraatia olukord Rumeenias on paranemas, kuigi aeglaselt. me toetame seda, et Rumeenia parlamendis arutatakse lähipäevadel ka viimase ülemkogu tulemusi peaminister eh, tõi eh, need eh, järeldused, mida tehti ülemkogul Rumeenia parlamenti ja see on väga tervitatav, sest niimoodi varem pole käitutud. nüüd härra Källekäär. suur tänu, president. mina toetan möödunud nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu tulemusi see, mis öeldi pankade osas, on ehm, väga tervitatav, kuigi selle vastuvõtmisega kulus kaua aega me loodame, et niimoodi väheneb Iiri maksumaksjate koormus. ma saan aru, et Euroopa finantsministrid peavad praegu läbirääkimisi eh, Iiri võla osas me soovime, et kõiki käsitletaks võrdselt ja e, ülemkogu e, tulemused näitavad ka seda, et on vaja ühtset e, fiskaalstabiilsuse lepingut. niimoodi me oleme loonud väga olulise turvavõrgu Iirimaa jaoks ja e, Iiri e, kodanikud saavad võla vähendamise kaudu e, tõelist kasu. suur tänu. Nendel nädalatel on toimumas väga oluline reform ühtse põllumajanduspoliitika osas pärast aastat kaks tuhat kolmteist. toimus Bukarestis Rumeenias eh, koosolek, kus rõhutati seda, et meil on suured ootused komisjoni ettepaneku suhtes koos oma sotsialistlike, eh, sotsiaaldemokraatidest kolleegidega ma loodan, et arvestatakse ka äh, erinevus, erinevusi eh, eh, väga arenenud põllumajandusega liikmesriikide ja mitte nii arenenud liikmesriikide vahel. Eh, härra Santuse raportis palutakse, et otsetoetusi jaotataks õiglaselt, nii et liikmesriigid, kellel on madalamad toetused, saaksid siiski kasu ühtsest põllumajanduspoliitikast härra De Angels. suur tänu. pärast seitsmet aastat kui ähm, inimesed minu riigis on töötanud tööstuses väga madul, madalate palkadega, on nüüd selgunud, et äh, tegemist on pankrottidega äh,. Eh, üks suur ettevõte äh, tähendab, suuruselt teine ettevõte Laatsio piirkonnas on läinud pankrotti, tuhanded inimesed jäävad tööta ja tehti katse eh, viia see ettevõte kolmandasse riigi ja praegusel hetkel peavad institutsioonid töötama käsikäes, et tagada sissetulek töötajatele, kes elavad väga rasketes tingimustes. seitse aastat olid nad ebakindlad oma, oma töökoha suhtes. Itaalial on väga kahju niisugusest arengust. Kutes Lastra. mina tahaksin rääkida Hispaania valitsuse eh, visioonist eh, teadustegevuse suhtes. Eh, hiljuti vähendati investeeringuid viie protsendi ulatuses selles valdkonnas, aga tegelikult on meil vaja investeeringuid. meil on vaja tagada see, et teadlased enam Hispaaniast ei lahkuks, praegu on tohutu ajude väljavool ainult üks koma kaks protsenti meie SKT-st läheb praegu teadus-arengutööks ja ilma lisainvesteeringuteta ei ole võimalik sellist produktiivset mudelit säilitada oluline on, et meil oleks palju teadlasi, see on oluline meie majanduse taastamiseks ning Hispaania eh, valitsus praegu antud majandusolukorras eh, kasutab kriisi lihtsalt ehm, ettekäändena, et vähendada investeeringuid. Eh, proua Majal-Sender, suur tänu, ma tahaksin kasutada võimalust ja tervitada seda, et Eestimaal Pere Dalusia Eh, kes on, ehm, kes on advokaat, eh, lasti lahti. Eh, ta sai vabaks tänu sellele, et rahvusvaheline üldsus nende eest seisis. aga on ka halb uudis. see puudutab ühte helikopteri pilooti Valencias tegemist on siin investeeringutega ja ma viitan just nimelt äh, äh, metsatulekahjudele Hispaan- äh,, Hispaanias ja meil oleks vaja investeeringuid, et nendega võidelda. järg-, äh, härra Katseri on järgmine kõneleja. suur tänu, äh, proua president see puudutab Malt-, rännet, legaalset rännet Maltasse paljud tulevad Aafrikast Euroopasse selleks, et leida siin endale paremat tulevikku. aga meil oleks vaja Maltale näidata, Maltaga näidata üles suuremat solidaarsust Euroopa Liidu poolt, sellepärast et ainult Malta ei peaks ei peaks vastutama rände eest lihtsalt sellepärast, et nad on õnnetuseks, ähm, et nad õnnetuseks asuvad kahe kontinendi piiril. sest kõik need meetmed, mida Euroopa Liit praegusel hetkel on rakendanud, ei tööta. väga vähesed liikmesriigid aitavad praegusel hetkel Maltat aga liikmesriikidel on praegu siiski kohustus olla solidaarne ja kõigepealt oleks meil vaja eh, rangemaid reegleid. on vaja, et, et ka teised riigid, et ka teised riigid annaksid oma panuse eh, loomaks mehhanisme, mis võimaldavad vastutust jagada. meil oleks vaja õiguslikku mehhanismi, mis oleks tõhus. tänu. järgmine eh, päevakorrapunkt puudutab loomade kaitset ja heaolu. Eh, see on strateegia.